teemal pärimine ning Euroopa pärimistunnistus. härra Kurt Lehner, raportöör, saab sõna, palun. palun, teil on sõna. tänan, juhataja. proua volinik, austatud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. kui Euroopa kodanikul on äh, vara teises riigis, siis äh, tal on praegu praktiliselt võimatu äh, planeerida testamendi küsimusi korralikult, tekivad konfliktid, mis maksavad aega ja raha. kaksteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku elavad teises liikmesriigis, palju tal on vara teistes liikmesriikides kolmteist äh, protsenti abieludest on segaabielud, meil on paarkümmend kolmandate riikide kodanikku Euroopa Liidus ja seetõttu on meil vaja ühtselt reguleerida pärimisküsimusi. tulevikus saavad kodanikud otsustada, et nende koduriigi seadusandlus kehtib äh, pärandiküsimustes enamike liikmesriikide jaoks äh, on uus lahendus. kui kodanik ei vali äh, millise riigi õigust kohaldada, siis äh, rakendatakse tema alalise elukoha riigi õigust. ja pärandvara lahutamist äh, sellega tulevikus äh, välditakse. kohtud saavad rakendada oma riigi õigust ja kohtute otsuseid vastastikku tunnustatakse. pärandisaajad pidid seni äh, suhtlema mitmete liikmesriikide ametiasutustega, nüüd aga antakse välja pärimistunnistus, mille alusel tehakse sissekanded registritesse ja kinnistusraamatutesse ja samuti annab see juurdepääsu pangakontodele. see toob endaga kaasa suure lihtsustuse kodanikele, me säästame aega ja raha. tahan viidata ka mõnedele konkreetsetele punktidele. kordatav õigus ei mõjuta kordatavat pärandimaksu see ähm, on äh, muutumatu, seda, see seadusandlus ei reguleeri, kodanikud on palju sel teemal küsinud ja samuti äh, ei äh, reguleerita materiaalõigusnorme ja sätted kohalduvad alles kolm aastat pärast määruse jõustumist ja neljandaks, Ühendkuningriik ja Iirimaa kasutasid oma loobumisõigust, loodetavasti nad äh, liituvad hiljem ja sama kehtib ka Taani kohta kui vaadata Rooma üks või Rooma kaks määrusi või teisi määrusi selles valdkonnas, siis äh, siin ei ole tegemist äh, olemasolevate lepingute kodifitseerimisega, vaid tegemist on äh, uue seadusandlusega liikmesriikide jaoks ja seetõttu tuleb meil komisjoni poolt tehtud tööd eriti tunnustada ja hinnata arutelude käigus, mis on kestnud kaks ja pool aastat, on saavutatud olulisi parendusi ja institutsioonid on omavahel teinud intensiivset koostööd tuleb esile tõsta õiguskomisjoni kolleegide tööd, tänu kellele viidi sisse väga olulised parandused. samuti tuleb tänada nõukogu, kes on intensiivselt tegelenud selle teemaga ja viinud sisse parandusi. eriti soovime tänada Taani eesistujat, kelle ajal on arutelud lõpule jõudnud. ja lõpetuseks soovime tänada komisjoni, kes mitte ainult ei teinud äh, head ettepanekut, vaid äh, väga asjatundlikult ähm, andis oma panust aruteludes. volinik äh, kuna me just eelnevalt äh, rääkisime võrdõiguslikkuse poliitikast, siis ma tahaksin siinkohal lisada, et äh, komisjoni äh, poolt andsid oma panuse selle määrusega tegelemisesse enamasti just naised ja ütelge minu poolt edasi ähm, suured tänud neile. kodanike jaoks on nüüd see määrus väga hästi arusaadav, aga meil tuli arutelude käigus vastata ka keerulistele küsimustele, kõik soovisid leida äh, lihtsalt lahendust kodanikele ja kõik äh, tegid teatavaid äh, järeleandmisi. suur tänu! suur aitäh, härra Lehmer! ja nüüd annan sõna volinik Redingile, palun! president, raportöör, uskuge mind, mul on väga hea meel näha, et see ettepanek on täiskogu päevakorda võetud kodanikud on oodanud seda juba pikka aega, juba liiga kaua. juba aastal kaks tuhat tõstatas nõukogu eh, selle probleemi kui midagi, mis vajab lahendamist ja sooviti, et ka pärimise asjus võetakse vastu Euro Euroopa Liidu õigusakt umbes. umbes kümme protsenti pärimise asjadest Euroopa Liidus on seotud rahvusvahelise mõõtmega. see on umbes sada kakskümmend miljardit eurot väärt pärimisasjade kogum, seetõttu nüüd on Euroopa Liidul unikaalne võimalus näidata, et pärimine võib olla lihtsam olukorras, mis võib kodanikele keeruline ja ka emotsionaalselt raske olla. tegemist on delikaatse valdkonnaga, mis on seotud väga tihedalt liikmesriikide kohtusüsteemiga, perekaitse regulatsioonidega ja loomulikult ka erinevate liikmesriikide õigustraditsioonidega. aga õnneks oli meil tegemist suurepärase raportööri härra Lehneriga ja ähm, see on üks tema et, et viimaseid ettevõtmisi Euroopa Parlamendis, sest järgmisel, järgmiseks ametiajaks ta enam ei kandideeri, aga igal juhul te olete teinud ära suurepärase töö, härra Lehtner, kodanikud kindlasti mäletavad teid hiljem. Te olete oma märgi jätnud Euroopa Parlamendi töösse. ettepanekud, mis raportöör, raportöör on teinud, on väga head, komisjon toetab neid ja loodetavasti resolutsioon, mis homme vastu võetakse, järgib ka komisjoni põhisuunda, see tähendab seda, et pärimise asju hakkab reguleerima üks õigusakt, üks õigus, alalise elukoha õigus ning kodanikel tekib ka õigus valida kohaldatavat õigust vastavalt sellele, kuhu nad on Euroopa Liidus elama asunud ja ka kohtuotsustel tekib võimalus, ka pärimisasja käsitlevatel dokumentidel tekib võimalus vabalt ringelda, neid hakatakse tunnustama Euroopa Liidus vastastikku ning äh, kodanikel on võimalik oma õigusi siis kasutada mis tahes Euroopa Liidu paigas see teema on tõesti väga pikka aega arutusel olnud, nüüd on äh, sellega palju tööd ära tehtud, eriti tänu raportöörile, äh, lahendused on paranenud, äh, oluline, olulise osa sellesse töösse on andnud ka õiguskomisjon ning seetõttu tahaksingi teid kõiki veel kord tänada suure töö eest, olen kindel, et tegemist on just ühe sellise küsimusega, mis, mille me võime kodanike ette panna, Euroopa kodanike aastal näidata, et äh, me teeme midagi nende heaks. suur aitäh, nüüd läheme edasi fraktsioonide esindajate sõnavõttudega ning annan kõigepealt sõna härra Leenele, palun. rahvapartei, palun juhataja, raportöör, lugupeetud proua volinik, tegelikult on äh, kahju, meie koda ei äh, õpi ka kogemustest, istume siin hilisel tunnil ja räägime väga olulisest seadusandlusest, mis puudutab kümmet protsenti meie kodanikest, viitkümmet miljonit elanikku ja kui äh, pärandisaajad juurde arvestada, see puudutab veel rohkem äh, inimesi. ja nüüd siin äh, täna öösel meid väga palju kohal ei ole, võib-olla võiks ähm, esimeste konverents teinekord järele mõelda ja panna sellised olulised teemad äh, paremale ähm, arutelu ajale selle asemel, et äh, mõne mõttetu kohtumise üle ähm, väga heal ajal arutleda. meil on siin tegemist äh, väga keerulise, väga olulise õigusloomega tahaksin veel kord tänada õiguskomisjoni kolleegi Kurt Lechnerit, kes on andnud väga olulise panuse õiguskomisjoni töösse üldiselt ja ta tõesti selle projektiga jätab endast maha lahkumiskingituse, millel on väga oluline tähendus, seda tuleb esile tõsta ta otsustas, et äh, selle nädala lõpus äh, ta loobub oma mandaadist ja kahjuks, ma tõesti väga kahetsen, kahjuks ta lahkub äh, parlamendi tööst. nõukoguga olid meil pikaajalised läbirääkimised, nõukogu peaks igal juhul hääletama lõppkokkuvõttes Lehneri raporti poolt, samuti võtma selle tegelikult üle ja siis me saavutaksime olulised parendused Euroopa kodanike huvides. suur tänu, härra Leene, järgmisena härra Luigi Berlinger. sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide nimel, palun. kolm minutit. suur tänu kõigepealt tahaksin ma korrata seda, mida ju ütlesid eelkõnelejad ja kiita härra Lehtnerit. ma hindan kõrgelt seda tööd, mida ta tegi väga otsusekindlalt ja järjepidevalt. see eh, teema kerkis üles ikka jälle ja jälle, ta arutas kõiki küsimusi nii komisjonis, nõukogu kui ka ehm, ehm, komisjoni liikmetega ning tõepoolest ma arvan, et me võime ühel meelel teda kõvasti kiita. see küsimus, mis meie ees on, on äärmiselt oluline ja ma arvan, et ka seda hakatakse laialt valgustama see on oluline Euroopa Liidu ülesehitamiseks, sest Euroopa Liidu ülesehitamine sõltub ka sellest, et me rahuldame inimeste eh, huvisid, kui asi on igapäevaelus. eriti oluline on see inimeste puhul, kes on seotud mitme liikmesriigiga, sest mõnikord on nendel väga eh, raske eh, asju korraldada, aga need küsimused, mis nendega, mis nende ees seisavad, on väga tõsised, see puudutavad perekonda ja Euroopa Liit peab olema uhke, et eh, ta on niisuguse teema üles võtnud. see lähenemine on intelligentne, uus, inimestel on võimalik valida Eh, kas oma päritoluriigi või selle riigi vahel, kus nad elavad, see teeb eh, elu tunduvalt lihtsamaks, sest eh, tõepoolest liikmesriigiti on väga suured õiguslikud erinevused ja nüüd igal, ükstaskõik, kus me ka räägiksime pärandist, on see teema niikuinii juba keeruline. aga nüüd, kui on valitud üks õiguslik lahendus, vastavalt siis kas päritoluriigile või äh, alalise elukoha riigile, siis äh, on võimalik äh, nüüd rakendada kohtualluvuse reegleid. see tähendab, et äh, vabadus on suurenenud, aga samal ajal on suurenenud õiguskindlus. pärimistunnistus on äärmiselt oluline, sest see loob alused mis tagavad, et pärijad on selged selle osas, milliste raskustega nad võivad silmitsi seista ja see on äärmiselt positiivne. loomulikult lahendus ei ole perfektne ja see seadusandlus iseenesest ei ole perfektne. on küsimusi, mis puudutavad eh, eh, testamenti ja nii edasi, aga ma ei hakka nendel eh, peatuma. aga ma loodame, et nõukogu kiidab selle teksti heaks, et see tekst muutub seaduseks. aga igatahes on väga halb, et Ühendkuningriik praegu on täiesti teistsuguses olukorras, me peame midagi tegema, et ka Ühendkuningriik oleks samas paadis suur tänu ja nüüd ma annan sõna eh, Aleksander Tainile ALDE fraktsiooni nimel kaheks minutiks. proua volinik, austatud daamid ja härrad, praegu me reguleerime uuesti äh, pärimisõigust, äh, perekonnaõigust, äh, me oleme seda teinud juba ülalpidamisõiguse valdkonnas ja nagu kolleegid ütlesid, siis me ei räägi praegu siin kõrgelennulistest poliitilistest küsimustest, vaid me aitame kodanikel lahendada keerulisi praktilisi küsimusi, kui on tegemist piiriülese pärandiga, siis eh, tihtipeale käiakse läbi äh, erinevate liikmesriikide kohtuastmed äh, ja sellist keerulist protsessi soovime me tulevikus vältida. praegu meil tuleb äh, sisse süstemaatiline muutus. tulevikus hakkab kehtima alalise elukoha liikmesriigi õigus. aga kui näiteks äh, Strasburgis elav sakslane arvab, et äh, tuleks siiski kohaldada Saksamaa õigust, siis tal on see valikuvabadus. ja Prantsusmaa kohus ei pea hakkama antud juhul tegelema keerulise Saksamaa õiguse kohaldamisega, seda võib teha Saksamaa kohus see määrus ei puuduta pärandimaksu, nagu me kuulsime, siis Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani kasutasid oma loobumisõigust. see on kasetsusväärne, sellepärast et paljudel Ühendkuningriigi kodanikel on ju kinnisvara Lõuna-Euroopas. ei peaks kindlasti tulema ulatuslik teavitamiskampaania kodanikele. sooviksin tänada Kurt Lehnerit tehtud töö eest, see näitab, et äh, tema näol ei ole esindatud siin Euroopa Parlamendis mitte ainult elukutselised poliitikud, vaid ka elukutselised äh, praktikud. suur tänu ja järgmisena Eva Lichtenberger Roheliste fraktsiooni nimel üks minut, palun. suur tänu sooviksin oma kõne alguses tänada kolleeg Lehnerit, kes töötas suurepäraselt ja avatult ja ta kaasas ka kõik variraportöörid väga hästi. praegune otsus kohandab pärimisõiguse arengutega, mis on viimastel aastatel järjest süvenenud, inimesed on liikuvad, nad elavad väljaspool äh, koduriiki ja neil on vara väljaspool koduriiki ja pärandit endast maha jättes äh, võib tekkida pärandisaajatele mitmesuguseid keerulisi olukordi, nii et äh, on väga hea, et praegu on äh, see otsus äh, nüüd vastu võetud, aga kahetsusväärne on see, et äh, mitmesajandat korda juba Ühendkuningriik jälle kasutas loobumisõigust. põhjused on loomulikult äh, erinevad, aga siiski kahetsusväärne. oluline on, et samasoolisi paare ei diskrimineerita, viidates äh, avalikule korrale. see on minu jaoks väga oluline aspekt, et arvestatakse ka sellega, et äh, kooselu ja peremudelid on muutunud. ja nüüd äh, härra Karim, kaks minutit, palun, ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, president. siin saalis on kolleege, kes minu poole on näpuga näidanud ja žestikuleerinud seoses Ühendkuningriigi seisukohtadega pärimisküsimustes, tahaksin kõigepealt siiski südamlikult tänada meie kolleegi Lehnerit, kes on tohutu töö ära teinud, äh, mis kestis peaaegu kaks aastat, suur aitäh teile, äh, ta on tõesti äh, teinud kõik, mis ta suutis ja tahaksin tõesti teda tänada, seda enam, et ta varsti lahkub Euroopa Parlamendist. tahaksin ka öelda seda, et, et selle teema arutamine ei ole sugugi hilinenud mitte teie pärast, härra president, vaid mitmete ministrite tegevuse pärast ja nii edasi aga tahaksin ka siin oma pettumust väljendada selle pärast, mis toimus nõukogus, Ühendkuningriik ja Iirimaa ei saanud osaleda selles õigusaktis. meie tahaksime, et arvestataks ka seaduse praktilise mõjuga, mis tõesti puudutab väga-väga palju kodanikke, viisteist protsenti Ühendkuningriigi pärimisasjadest olid piiriülesed, aga ainult ja kolm koma üks protsenti kodanikest tegelikult äh, Ühendkuningriigist pärineb teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja seetõttu me peame arvestama, et äh, uus regulatsioon tegelikult blokeerib mitmeid võimalusi nendele kodanikele, kes Ühendkuningriigis elavad ja pärinevad teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. muidugi äh, delegatsioonid nõukogus on eriarvamustel regulatsiooni eri aspektide suhtes, näiteks tarvisasja haldamine, praktika on Euroopa Liidu liikmesriikides erinev ja me peame kaaluma, kas äh, viimane artikkel, mis nüüd nõukogu ja, milles Euroopa Nõukogu ja ja, ja parlament kokku lepivad, kas nad, kas see arvestab kodanike huvidega. tahaksin öelda, et isegi et, et kui me selle dokumendi vastu võtame, jääb palju probleeme lahendamata ja ähm, ma tahaksin teada, kas komisjon tõesti arvab, et need probleemid, mida juba algusest peale on endale tunnistatud, leiavad lahenduse? suur tänu ja nüüd annaksin järgmiseks sõna härra Paskale suur aitäh! president, volinik, lugesin komisjoni ettepanekut suure huviga. ettepanek käsitles pärimist, Euroopa pärimistunnistust. ma olen aru saanud, et Euroopa kodanike järjest suurenev liikuvus võib tekitada eh, teatud probleeme, kui kodanik näiteks sureb mitte oma koduriigis aga kui nüüd saab äh, pärimise puhul arvestada alalise elukohaga, äh, siis ähm, see oleks hea, aga, aga minu meelest see ei ole dokumendis päris hästi defineeritud. Äh, definitsioon on jäänud pigem kirjeldavaks, erinevad kohtud liikmesriikides tõlgendavad elukohta erinevalt ja seetõttu arvan, et nii tundliku teema puhul peaks olema siiski õigusaktis palju rangemad ja täpsemad definitsioonid. tänan. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Stojanovile. palun. president küsimused, mis puudutavad pärimise asju ja mida äh, tuleb kohtus lahendada, on väga keerulised, mina olen tsiviilõiguse raames oma õi-, õigusõpingute, juuraõpingute käigus selliste asjadega kokku puutunud just pärandvara äh, lahutamise küsimuses, see on nii keeruline valdkond. meie kolleeg härra Lehner on ära teinud väga suure töö. see on tema parlamendi töö krooniks. parlament kindlasti jääb teda mäletama, aga tahaksin siiski äh, veel paarist asjast rääkida. arvestades nüüd seda raportit, millega ka mina tegelesin meie komisjonis, ütleksin nii. mulle tundub, et komisjoni õigusloomelised dokumendid ei ole enam kvaliteetsed. meie oleme Euroopa poliitikud, peame tulemusi andma, aga siiski tahaksin siin paluda, et komisjon ka paremakvaliteedilisi õigusloomelisi tekste esitaks. suur tänu, läheme edasi sõnavõtjatega ja järgmiseks härra Zvihka, kaks minutit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

Now... proovige nüüd uuesti, härra Zvihka. kas Poola tõlge toimib? seega ütleb härra Zvihka. aga teda katkestatakse uuesti. Can I start? panie przewodniczący! pozostawiam ten problem o którym mówił härra president jätaksin nüüd probleemid kõrvale ma ei taha e, viivitada siin seda debatti me oleme niikuinii tund aega juba maas oma ajakavast samas on tegemist väga tähtsa teemaga ja e, selle teemaga ei tohiks niimoodi juhtuda Euroopa Parlamendis, nagu täna on läinud. proua volinik, meile on sageli äh, ette heidetud, et me äh, arutame probleeme, mis on kodanike igapäevaelust väga kaugel. kahjuks on see õige. Äh, vahel arutame me küsimusi, kus tegelikult Euroopa Liidu institutsioonidel ei olegi seadusandlikku pädevust, aga täna on tegemist küsimusega, mis kodanike jaoks on väga oluline. sellel dokumendil, millest me täna räägime, on väga oluline tähtsus kodanike jaoks väga keerulistes olukordades, näiteks kui on kaotatud lähedane inimene. väga raske on niisuguses olukorras orienteeruda erinevate õigusaktide labürindis, mis kõik puudutavad pärimisasju, seetõttu äh, raport, mille kallal me tööd tegime meie sõbra Kurt Lehneriga, meie kolleegiga, äh, pidas silmas eelkõige suurema õiguskindluse andmist kodanikele Euroopa Liidu äh, õigusloome samas ei puuduta pärimisasjades liikmesriikide õigust, sest äh, iga liikmesriik äh, reguleerib pärimist ju omamoodi, pärimise õigus on välja kujunenud vastavalt õigustraditsioonidele, kuid me peame aitama neid kodanikke, kelle vara võib olla näiteks teises liikmesriigis Ähm, ja selliseid piiriüleseid küsimusi tuleb Euroopa üleselt hakata lahendama uue õigusaktiga. raport, äh, mille kallal kolleeg Lehtner on peaaegu kaks ja pool aastat tööd teinud kolleegide abiga, annab olulise lisaväärtuse pärimisasjade küsimuse lahendamisele. pärimisõiguses on tegemist väga erinevate õigusaktidega liikmesriigiti, küsimustega tegelevad erinevad ametiasutuses liikmesriikides ja ma tahaksin siinkohal toonitada, kui pädev oli meie raportöör nendes küsimustes. samuti on arvestatud raportis ka see, et seda, et tuleb vältida erinevate äh, õigussüsteemide vastuolu ja arvestada kollisiooni norme. suur tänu! suur tänu, nüüd ma paluksin kolleege siiski kinni pidada nendele eraldatud ajast ja nüüd Evelyn Reegner kaks minutit. tänan, juhataja proua komisjoni asepresident, raportöör. antud seadusandlus lihtsustab paljude pärandvara omandajate elu ja vähendab ähm, bürokraatiat, on järjest rohkem inimesi, kellel on varad teises liikmesriigis või kes elavad teises liikmesriigis. Neil on äh, nüüd rohkem õiguskindlust testamenti koostades ja pärandit maha jättes. kahetsusväärne on see, et osad liikmesriigid äh, jäid äh, lõpuni põikpäiseks, Ühendkuningriik ja Iirimaa kasutasid oma loobumisõigust, äh, eriti seoses äh, sundosaõiguse aspektidega jõudsid nad sellele otsusele, aga nende loobumisõigus ei puuduta ainult äh, nende riikide kodanikke, kuna rakendub äh, clawback põhimõte, siis äh, see mõjutab ähm, olukorda laiemat, ähm, eriti teatavaid kõrvalehoidumise juhtumeid. liikmesriigid ei äh, jõudnud nüüd kokkuleppele sundosa õiguse valdkonnas ja see toob endaga kaasa õiguskindluse puudumise. liikmesriigid peaksid jõudma kompromissile ka kahes lahtises äh, punktis. meil peaks olema lihtsam seadusandlus ja rohkem õiguskindlust. me ei äh, tohiks äh, pärandvara omandajate olukorda keerulisemaks muuta. oluline on, et see määrus oleks praktiline ja lihtne, ei tohi lubada seda, et äh, teatavad äh, sundosa õiguse vältijad äh, lihtsalt kasutavad Ühendkuningriiki ja Iirimaad oma tegevuseks ära. järgmine kõneleja, härra Võitšakovski, kaks minutit. suur tänu, härra president. me arutame praegu ühte neist küsimustest, kust tuleb välja, kas Euroopa Liit saab tavakodanikele kasulik olla või mitte? pärimisõigus on üks neid valdkondi, mis puudutab ju enamikku meie kodanikest. kõigil on, on ka muidugi selliseid kodanikke, kellel ei ole midagi elu jooksul kogunud. muidugi me võime kahetsust väljendada selle üle, kuid ähm, et enamusel juhtudel ikkagi on tegemist varadega, mida tuleb pärandada ja piiriülestes olukordades võib tekita, tekkida probleeme. härra Lehneri töö väärib imetlust, et tehtud on ettepanekuga, mis äh, on positiivne, arvestades kodanike õigusi, nüüd äh, võimalust valida kohaldatavat õigust, see on eriti oluline aspekt. tahaksin tänada raportöör Lehnerit tehtud töö eest. arvan ka, et õigusakt aitab tulevikus Euroopa Liidu kodanikke, lihtsustades pärimisküsimuste lahendamist ilma liigse bürokraatiata ja aitab lahendada e, pärimisasjade e, keerukad olukorrad, kui tegemist on piiriüleste juhtumistega. härra, mm. äh, härra president, e, me tegeleme siin praegu Euroopa varaõigusega Eh, kas tõesti meil on vaja mingit Euroopa Liidu eh, varamaksu? kas eh, tõesti paljud inimesed arvavad, et meil on vaja, et Euroopa Liit hakkaks reguleerima nende pärimishaigusi? see, siin räägitakse printsiipidest, aga tegelikult mingisuguseid printsiipe ei ole. mind hämmastab see, et eh, meie, mind ei hämmasta see, et me kasutasime oma loobumisõigust, mind hämmastab see, et teised riigid ei kasutanud oma loobumisõigust. mõned eh, parlamendiliikmed arvavad, et tegemist on väga targa vastu võetud eh, otsusega selles valdkonnas, aga igatahes see Suurbritannia iseseisvuspartei on selle vastu. suur tänu! nüüd Rafaele Valdassare on järgmine kõneleja, kaks minutit. suur tänu, president, volinik, kolleegid. Euroopa Liidus on iga aasta umbes sada viiskümmend tuhat mm, rahvusvahelise pärimise juhtumeid, vara hind ulatub miljarditesse aga siiski kodanikel on veel väga palju raskusi eh, selleks, et teha selgeks, kelle alluvusse eh, pärimine jääb ning seepärast paljud liikmesriigid ei luba kodanikel kohtu alluvust valida on terve rida küsimusi, mis tõstatub tegemist on dokumentide tunnustamisega, eh, kui nad on koostatud teises liikmesriigis. see on tõsine puudujääk Euroopa Liidu kodanike jaoks ning see määrus, mida me varsti vastu võtame, läheb täiesti õiges suunas meie ei tegele siin praegu klassikalise õigusloomelise instrumendiga, vaid me tegeleme instrumendiga, mis on kriitilise tähtsusega ühiskonna funktsioneerimisel. pärimine ja reeglid, mis pärimist ähm, käsitlevad, nad toovad endaga kaasa tagajärgi, ning need on väga olulised tagajärjed ükstaskõik millises ühiskonnas ning ma tõepoolest tänan kõiki, kes aitasid selle olulise dokumendi koostamisel, eriti härra Lehnerit, kogu selle töö eest, kogu selle pühendatud teemaga tegelemisel. ja tema ametiaeg hakkab meie parlamendis lõppema. ma tahaksin Eh, tänada teda miljonite Euroopa inimeste nimel, kes saavad kasutada nüüd instrumenti, mis vastab täielikult nende vajadustele ja aitab neid Euroopa integratsiooni teel. suur tänu. ja nüüd eh, proua Katariina Nevadalova, poolteist minutit. suur tänu, ma arvan, et me oleme eh, komisjoni põhiseisukohtadega nõus. see otsus ei mõjuta eh, õigust rahv-, eh, siseriiklikul tasemel, vaid eh, võimaldab rahvusvahelisel tasemel kasutada reegleid pärimise korral. on, tekst on selge, kõikehõlmav ja see on arusaadav ka tavakodanikule. hoitakse ära öö, mm, pärimisõiguse fragmenteerumine ja kuna nüüd tegemist on hariliku elukohaga, siis on kodanikel võimalus valida, kuidas nad toimivad. E, niimoodi me kaitseme e, piirangutega ka perekonda ja e, sugulasi selleks, et hoida ära rikkumisi. loomulikult kõiki rikkumisi ei ole võimalik vältida, aga mm, sest, et alati on vaja eh, õiguskorda parandada, kuid inimesed on saanud tõhusa vahendi oma õiguste kaitsmiseks ning see on väga oluline aspekt. Eh, niimoodi mm, me lööme, loome Euroopa lisandväärtust ja viimane kõneleja on proua Tikau, poolteist minutit. suur tänu. siseturu toimimine peaks olema lihtsam. takistused, mis äh, kodanike ees seisavad, kui neil on vaja piiriüleseid pärimisasju lahendada, tuleks kõrvaldada tegemist on tsiviilõiguse osaga, kus on võimalik surma korral õigusi edasi anda ja eh, eh, kodanikel peab olema õigus juba enne surma ära lahendada oma eh, päranduse küsimused, valides kohaldatava õiguse ja tahaksin öelda, et notariaalsed õigusaktid liikmesriikides, mis puudutavad pärimise asja, peavad arv, arvesse võtma teatud kriteeriume. Euroopa pärimistunnistus tuleb kanda liikmesriikides vastavasse registrisse, kodanikud, kes soovivad pärida peavad teatud tõend, tõendeid esitama näiteks oma eh, rahaliste kohustuste täitmise kohta selles riigis, kus eh, on pärimistunnistus registreeritud. nüüd eh, uus õigusakt hakkab kehtima ikkagi pea kõigile liikmesriikidele, loodetavasti Taani ja Ühendkuningriik ei, et nende puhul see ei kehti, et see ei tekita probleeme, tuul tänu. nüüd me läheme edasi vaba mikrofoni juurde. suur tänu, president. raportiga on tehtud äh, täpsustusi ja täiendusi äh, Euroopa Liidu kodanike liikumisvabadusele vastastikune pärimisõiguse tunnustamine aitab vältida bürokraatiat, kui võetakse kasule, kasutusele Euroopa pärimistunnistus. me soodustame eh, pikaajalist eh, kodanike liikumist, pärimisõigus on muutunud nüüd prognoositavaks Euroopa õigusruumis ning eh, on välditud erinevate õigussüsteemide konflikti. Äh, tahaksin siinkohal öelda, et äh, uues tsiviilkoodeksis Rumeenias äh, on pärimisõigusel väga oluline koht. suur tänu. härra Laish Mazaros. tänan kõikidel Euroopa kodanikel on õigused nii pärandvara omandaja kui ka testaatorina. piiriülestes pärandiasjades on tihti administratiivseid takistusi, aga praegune määrus toob endaga kaasa suurema õiguskindluse liikmesriikides Euroopa pärimistunnistus äh, teenib samuti õiguskindluse eesmärki. pärimistunnistust äh, tunnustavad kõik liikmesriigid, mis lihtsustab ka ametiasutuste tööd. tavaliselt on vaja esitada väga palju erinevaid dokumente ja oluline on nüüd, et dokumente on võimalik koostada ka vähemuskeeltes ja soovime ka härra Lehnerile kõike äh, head äh, edaspidises äh, tööselus. härra Möltser, palun. kui mõelda, kui kaua Euroopa Liidus eksisteerivad põhivabadused, siis on üllatav, et Euroopa Liit on viimastel aastatel pühendunud alles probleemidele, mis on seotud isikute vaba liikumisega, kuna meil on äh, järjest rohkem vara teistes liikmesriikides, on paindlik tööturg, on äh, töötajate äh, liikuvus, on piiriülesed abielud, siis on väga oluline tagada õiguskindlus nendes valdkondades. täiesti mõttekas on äh, luua määrusi, mis on kodanike jaoks arusaadavad ja kui kodanikule antakse võimalus valida koduriigi õigus, siis on kodanikul tõesti võimalus äh, vähemalt mingilgi määral mõista seda õigust, mida rakendatakse ja hea on, et isikul saab olema õiguse valimise õigus, see peab olema tulevikus ka kindlasti tagatud, tänan. nüüd on sõna proua Redingil, palun. president, ma tõepoolest usun, ma tõepoolest usun, et eh, praegu on tegemist hea uudisega Euroopa kodanike jaoks. nelisada viiskümmend tuhat pärament, pärandiasja lahendatakse eh, aastas, need on rahvusvahelise mõõtmega ja nüüd on kodanikel võimalus valida ning me vähendame ka bürokraatiat selles osas. niimoodi me peamegi tegutsema selleks, et kodanikud saaksid mm, eh, kasutada oma vaba liikumise õigust see eh, seadus eh, andlik akt on, sisaldab väga palju eh, tehnilisi aspekte, on väga raske delego-, delegatsioonidel olnud mõista neid erinevaid erinevusi, kuid siiski on eh, püütud sellesse dokumenti hõlmata erinevaid huvisid, on puut-, on püü-, püütud ähm, aru saada ka ähm, Ühendkuningriigi Iirimaa muredest ja tõepoolest me loodame, et tulevikus Iirimaa, Taani, Suurbritannia suudavad loo- äh,, ühineda selle õigusaktiga, sellepärast et äh, nende kodanikel on täpselt samasugune äh, vajadus nagu teistel kodanikel nii et nende kolme riigi eest ei ole löödud ust kinni, nendel on alati võimalus ühineda. nüüd parlamendi liikmete jaoks on oluline, et nad saaksid informeerida kodanikke nende õigustest, võimalustest. Euroopa Notarite Koda on töötanud välja eh, kodulehekülje, mis on kahekümne kahes keeles ja sealt saavad kodanikud informatsiooni mm, selle õigusakti kohta ja väga oluline on see, et kõikides osalevatest liikmesriikidest notarid aktiivselt tegutseksid ja informeeriksid inimesti nende võimalustest äh, pärimisasjades. suur tänu suur tänu, proua asepresident. ja nüüd härra Lehtner, lõppsõna. mina tahaksin teid õnnitleda. härra Lehtner, ma tahaksin teile öelda paar sõna tunnustuseks ma tahan tänada teid. ma soovin teile head tervist ja ma loodan, et te oma teadmisi eh, saate rakendada ka edaspidi Euroopa kodanike heaks. Teiega oli erapool-, erakordselt meeldiv komisjonis koos töötada, nüüd sõna teil. jaa, diese... suur tänu, juhataja, nende sõbralike sõnade eest äh, mis puudutab minu lahkumist parlamendist, mis toimub äh, nelja päeva pärast ja tõesti äh, suur tänu teile kõigile heade soovide eest, äh, tänan kolleege toetuse eest ja veel kord tõstan esile ka head koostööd Euroopa Komisjoniga. tänu sellele me jõudsime ka sellele tulemusele, mis meil praegu on. on väga oluline, et me arvestame selle valdkonna keerulisust ja komplekssust, ei saa pakkuda niivõrd keerulises valdkonnas ühtset lahendust, teatavad äh, küsimused jäävad endiselt äh, lahtiseks, seda eelkõige ütlen ma vastuseks äh, härra Berlinguerile. aga proua Regner, teile ma tahaksin öelda järgmist clawback ja haldusküsimused ei ole jäänud päris äh, reguleerimata, äh, on äh, reguleeritud sundosa õigus, aga mitte nii, nagu Ühendkuningriik ja Iirimaa oleksid soovinud. ja võib-olla tulevikus jõutakse mõnele teisele lahendusele, aga see on juba teine teema härra Karimi juhtis tähelepanu sellele, et on palju Ühendkuningriigi kodanikke, kellel on äh, näiteks äh, Belgias, Prantsusmaal või Lõuna-Euroopas äh, varasid äh, on äh, puudutatud äh, õigusloomes selles valdkonnas ja vaadake, mis paari aasta jooksul äh, juhtuma hakkab ma olen äh, kindel, et me kindlasti saame laiendada veel õiguse valimise õigust lähima kümne-kahekümne aasta jooksul, aga seda siis juba tulevikus. kohtute ja kodanike jaoks on see määrus suureks sammuks edasi, see on verstapost Euroopa Liidu õigusloomes. suur tänu äh, juhataja teile sõbralike sõnade eest ja suur tänu kõikidele kolleegidele. ja kõike head, armas Kurt Η συζήτηση περατώθηκε, η ψηφοφορία θα δεξαχθεί αύριο. Kolleegid, käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend.